Sotsiaaldemokraatide ja ALDE fraktsioonilt olen saanud äh, taotlusi nimetuste kohta delegatsioonidesse ja komisjonidesse ja mul on väga kahju, aga ma pean teile need nüüd siin ette lugema, sellepärast et homseks meil ei ole veel protokolli. järgmine protokoll esitatakse alles Strasbourgis ja see tähendab seda, et ku-, ainult siis, nii mulle vähemalt öeldi, kui ma loen ette need nimed, on võimalik need inimesed ametisse nimetada. tavaliselt ma ütlen teile, et need nimetused on äh, täiskogu osaistungjärgu protokollis, aga kuna homme mingit protokolli ei ole, siis pean teile ütlema, kes. Karoliina Punselist saab ITRE komisjoni liige ja samamoodi ka AKV Euroopa Liidu delegatsiooni liige, härra Jens Nilsson asendab Anna Heti Regionaalarengu Komisjonis. kas kellelgi on selle kohta